on härra Ramoni raport, mis puudutab Euroopa tarbijapoliitika uut raamistikku. annaksin kohe sõna neljaks minutiks raportöörile Gracias, señor presidente. aitäh, härra president. Euroopa Komisjon avaldas oma teatise Euroopa tarbijapoliitika kohta kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal ning siseturg ning tarbijakaitsekomisjon võttis vastu komisjonis oma raporti peaaegu ühehäälselt selle aasta seitsmeteistkümnendal mail ning ma olen väga tänulik variraportööridele ning tehnilisele personalile nende panuse eest äh, Nende teene on see, et meil on täna raport, mis annab Euroopa tarbijatele suurematele kaitse ning samuti äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend tarbijaorganisatsioonidele toe. ning äh, tegevuskavas äh, on sellised sätted, mis ähm, saab, mis annavad suurema kaitse tarbijale, nad on palju informeeritumad ning nende võimekuse tasu, tase on samuti palju suur ning tarbijad tarbija õigusi võetakse arvesse ning tarbijakaitse õigused on Euroopa Liidu põhialuseid, põhiõigusi, neid õigusi peab olema lihtne kasutada, see peab olema tõhus põhisektorites, finantsteenused, digiteenused, toit, telekommunikatsioon ja muud ning samuti on äärmiselt oluline see, et isikuandmed oleks äh, kaitstud ning äh, korralik väljaõpe tarbijatele ning info teavitamine viib selleni, et äh, tarbijad kasutavad vähem võltsitud tooteid või piraattooteid ega lange ka eksliku reklaami ohvriks ning äh, tarbijate väljaõpe peab algama juba varases eas ja peab kestma kogu äh, nende eluea. ning äh, finantssektori kriis on viinud selleni, et meil on vaja tarbijaid teavitada finantssektori kohta, andma neile ähm, sõltumatut nõuannet, neil peavad olema vajalikud instrumendid käes selleks, et nad saaksid kasutada ka õig-, et nad saaksid õiguskaitset kasutada ning kõikides valdkondades tuleb äh, nende kaitset äh, tõhustada. me peame võtma äh, selle jaoks vastu erinevaid meetmeid. tarbijatel peab olema lihtsam suhelda ametiasutustega ning tarbijakaitseasutustega. tegevuskava on praegu Euroopa Liidu digitaalagenda üks osa ning see võtab arvesse tarbijate õigusi ka on on neti teel ning meil on uued väljakutsed nagu turgude üleilmastumine, digikaubandus ning äh, elanikkonna vananemine ning seetõttu peaks komisjon mõtlema äh, panema paika meetmeid, äh, millega oleks võimalik kollektiivset õiguskaitset kohaldada, meil on vaja usaldusväärset infot tarbijatele edastada meil on praegu Euroopa Liidus väga palju eba, ebaõiglust ja seetõttu on äh, praegu rohkem kui kunagi varem vaja tagada sotsiaalmudel kõikidele. hüpoteek, äh, laen, mis te võtate oma peamisele elukohale, ei peaks olema selline, et kui inimene ei saa enam oma kuumakseid maksta, siis talt see ära võetakse. peaks olema selline võimalus, et äh, neil on võimalik seda hoopiski rentida või neil peab olema võimalus hüpo-, siis see elu eluase tagasi anda ning hüpoteek kustutatakse. finantstooted peavad olema reguleeritud, märgistused peavad olema paigas ning me peame rohkem pakkuma eh, kaitset kõige haavatavamatele tarbijagruppidele, nagu näiteks lastele ning eh, vanematele inimestele või siis puudega inimestele on ülioluline, et me võtaksime õiguslikke meetmeid selleks, et Äh, äh, oleksid välistatud ebaõiglaste lepingusätete kasutamine. Äh, kliendid võivad seetõttu saada eksliku info ohvriks ning tarbijapoliitika raamistik peaks nägema ette seda, et meil oleksid piisavad vahendid, sest need eesmärgid saavutada. aitäh, nüüd alustame kohe vaba mikrofoni vooruga ning meil on väga palju kõnelejaid, kes soovivad rääkida, aga aega on nagu vähe, palun jät-, pidage ajast kinni, ma olen väga range. kõigepealt äh, härra Kärnik. Kelly. aitäh, härra president äh, raportöör rääkis siin väga paljudest huvitavatest asjaoludest. meil on kaks punkti, mida me peaksime äh, silmas pidama, me peame kodanikele looma usaldusväärse, väärse keskkonna ning Need riikides, kus on praegu majanduslangus, on tarbija kulutused väga madalad, inimestel ei ole selle jaoks raha, nendel aga, kellel raha on, nendel ei ole usaldust ostuseid teha. ning nagu raportöör juba ütles, siis usaldusväärsuse äh, suurendamine on äärmiselt oluline, eriti just äh, neti teel tehtavate ostude puhul ligi. Mm, ligi kuuskümmend protsenti inimestest pelgavad äh, kaup e, e-kaubandust, sest neil ei ole usaldust sellise süsteemi vastu ning nad ei ole kindlad, et nende õigusi peetakse kinni. me peame vaatama praeguseid neid sätteid ja meil on oluline roll seda tehes, et julgustada inimesi ning suurendada nende usaldust samuti ma leian, et on äärmiselt oluline, et tegemist on elukestva perioodiga, tuleb alustada juba noorest peast tarbijate teavitamisega ning ähm, minna sellega edasi kogu inimese eluaja. järgmine on Correa de Campos, palun aitäh, härra president. ma tahaksin oma kolle-, kolleegi ähm, tänada selle raporti eest. mõistagi me oleme äh, teadlikud, millised on need traditsioonilised tarbijad puudutavad probleemid. meil on vaja äh, õiglasi lepingutingimusi, inimesed peavad usaldama tooteid, praegu on aga meie ees turul väga uued väljakutsed, majanduslik kriis ja finantskriis nõuab meetmeid, mis oleksid kiireloomulised, millega tarbijaid kaitsta. ning tarbijad teil on vaja rohkem läbipaistvust, eriti just finantstoodete puhul. mõned tarbijad ei suuda praegugi avada pangaarvet ning mitmed äh, sätted on eri riikides väga ka erinevad, seega meil peaks olema kaasav äh, ja tõhus kaitse, meie tarbija peab olema haritud, ta peab teadma, millised on tema õigused ja kohustused, see on väärtus Euroopa Liidu jaoks proua Miranda, palun. aitäh, härra president, ma tahaksin õnnitleda oma kallist kolleegi selle raporti puhul. see tuleb väga õigel ajal praegu, sest meie räägime nendest inimestest, kes on Hispaanias näiteks hüpoteeklaenude ohvrid ning on sadu ja sadu inimesi, kes on kannatanud, sest neil ei ole ol-, neil on olnud seotud hüpoteegid. ning väga mitmel puhul on ka äh, organisatsioonide ja äh, pankade poolt kurjasti ära kasutatud äh, neid lepinguid selleks, et lihtsalt kasu saada. meie aga räägime siin inimestest, sageli ka lastest, aga muidugi ka täiskasvanutest, kes äh, ei, on kirjutanud alla lepingule, kuigi nad tegelikult ei oska neid lepingu tingimusi korralikult lugeda ning nad on jäänud pärast oma rahast ilma. härra Ferreira, palun. tänan, president. tihti kasutatakse tarbijakaitsepoliitikast räägi-, rääkides sellist argumenti, et mida rohkem siseturgu meil on, seda edukam kogu asi on, seda rohkem on meil konkurentsi, seda paremini kaitseme tarbijate õigusi, aga tegelikult on see väga ekslik arusaam, nagu reaalsus elu näitab. Eh, privatiseerimine on eh, tarbijate kahjuks ja näiteks finantsteenused on ka siin näidanud oma kahjulikkust ja samuti kaubanduspoliitika deregulatsioon on äärmiselt kahjulik ka. võtame ka toiduohutuse, millega on suuri probleeme, nii et siin on aeg kogu debati vundament muuta. asugem tagasi reaalsuse juurde ja ärgem tehke tühje sõnu. proua Sehnolova, palun järgmiseks spotřebitelská politika musí směřovat k tomu, aby zák- tasakaalustatud eh, tarbijakaitsepoliitika eh, peaks ette nägema seda, et tootjad ja tarbijad on võrdsed partnerid. Eh, meie eesmärk peaks olema tõhusaid, tõhusam käesolevate reeglite rakendamine, aga samuti on vajalik hästi toimivat süsteemi toetada, mis avalikult informatsiooni ja ka tarbijate õigusi kaitseks samuti on murettekitavad signaalid äh, paralleelkvaliteetide kohta samade toodete osas erinevates riikides. sellega peab kindlasti tarbijakaitse valdkond tegelema äh, samuti erinevad äh, ärimudelid ja praktikad tuleb üle vaadata selle raporti järgi on väga erinevaid ärimudeleid, agressiivseid tehnikaid, kuidas tarbijaid eksitatakse, eriti just vanemaid tarbijaid, kes on haavatavamad ning tahaksin tänada ka raportööd Raamorit, kes on teinud suurepärase töö. Karl Pels. Euroopa tarbijad liikmesriigid äh, on igal aastal suuremate väljakutsete eest. võib-olla on ka majanduskriis siin üheks põhjustajaks, aga meie Euroopa Liidus peame igal juhul äh, seisma selle eest, et äh, sellised praktikad lõpeksid, me peame ka tarbijakaitseorganisatsioone kaitsma minu kolleegi Ramoni raport just sinna suunas tüüribki, tarbijaid tuleb kaitsta ning piisavalt informeerida. mina olen raportööriga ühte meelt, et et eh, informatsiooni kättesaadavust tuleb suurendada ning Euroopa ülene register tuleb ka sisse seada. ma toetan äh, raportööri ideid selles vallas. eriti peaksime me just äh, toiduainete raiskamisele piiri seadma. Euroopa äh, Liidus visatakse ära üheksakümmend miljonit tonni toiduaineid ja see on umbes pool sellest, mina arvan, et meie ülesanne on, on igal juhul võtta siin vastu häid otsuseid. proua Prendegast järgmisena. aitäh, president, kallid kolleegid. ma sooviksin avaldada tunnustust kolleeg Kartses Ramonile Eh, me peame arvestama seda, et järjest rohkem on vaesust, järjest rohkem on ebavõrdsust ja seega on väga ebavõrdne eh, juurdepääs tarbijatel põhiasjadele. Eh, meil ei ole õnnestunud kindlustada seda, et meie kodanike põhiõigused oleksid rahuldatud, me peaksime seetõttu äh, Eh, asjad prioriteeseerime, rohkem järelevalvet on vaja pankade üle, sellepärast et need mõjutavad enim finantsraskustes tarbijate elu eh, ja eh, nende elu, kellel on häda oma hüpoteegiga. pangad päästeti maksumaksjate raha arval ja sellepärast ei tohiks siin tarbijaid täiendavalt karistada sellisel juhul, kui olukord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 nüüd äh, need noored inimesed, kes on alla kaheteistkümne aasta vanad, on väga suurte väljakutsete eest ja me peaksime mõtlema, kas Euroopas peaks ehk sisse viima seda, mida juba Šveitsis kasutatakse. sellepärast, et alla kaheteistaastased lapsed ei tohi seal äh, olla reklaamide sihtgrupiks äh,, sellepärast et äh, need lapsed ei oska reklaami korralikult tõlgendada ning nad võivad äh, tahta ja tarbida tooteid seetõttu, mis nende tervist ohustavad. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas meie lapsi kaitsta nende toodete eest, mõtlen siinkohal tubakatooteid, alkoholi, sellepärast et need äh, tooted on lastele ohtlikud ja kindlasti peaksid äh, lapsed sööma ka vähem magusat. proua Erikoien, palun suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri härra Garthesi selle väga asjakohase ja suurepärase raporti eest me oleme seadnud endale nüüd väga ambitsioonikad plaanid järgmisteks aastateks. Euroopa Liidu tarbijad seisavad silmitsi uute väljakutsetega, muuhulgas näiteks majanduse digitaliseerumine nii et me ei tohi jääda seisma, peame reageerima kiiresti ja olla ambi-, olema ambitsioonikad, me loodame ka, et Euroopa Komisjon rakendab võimalikult kiiresti oma välja öeldud meetmed ka juba ellu. kakskümmend aastat on möödunud sellest ajast, kui loodi ühisturg ning tegelikult on majandus arenenud edasi ja olukord turul arenenud edasi kiiremini kui tarbijakaitse. seega on tekkinud ka uued väljakutsed, mis puutuvad näiteks uutesse tehnoloogilistesse arengutesse ning samuti äh, ka sotsiaalsete tõrjutusse. nii et seega on tarbijakaitse raamistikku vaja tugevdada, eriti just haavatavaid tarbijaid on vaja rohkem kaitsta. ja lõpetuseks on sõna volinik Šemetal. tarbijakaitsestrateegia on loodud selleks, on, on meie tegevuse tuumaks. ja see nõuab nii siseriiklike võimuorganite kaasamist, ka nende, kes tegelevad õigusaktide ellurakendamisega ja tuleb kaasata ka eraettevõtted ning loomulikult tarbijad. tahaksin tänada eriti raportööri äh, härra Garces Ramoni ning samuti variraportööre nende töö eest. raport, mille te olete välja töötanud, pakub komisjonile väga väärtuslikke suuniseid selle kohta, kuidas tarbijakaitsealaseid õigusakte ellu rakendada ma tervitan seda, et kahe institutsiooni vaated langevad kokku ning ka nõukogu vaated langevad meie omadega kokku, kes kiitis heaks oma järeldused eelmise aasta novembrikuus. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist tarbijakaitsepoliitikale, mis on ühe ühisturu toimimise alustaladeks. lõppkokkuvõttes ju tarbijatest sõltub see, kuidas töötavad turud ning tarbija käitumine jällegi sõltub turgudest tuleb parandada tarbijate ohutust ning suurendada ka teadmisi tarbijate õiguste osas ning toetada tarbijakaitseorganisatsioone. väga oluline on ka õigusaktide ellurakendamine ning tarbija õiguste vastavusse viimine muutustega ühiskonnas ja seda just võtmetähtsusega majandussektorites ja seeläbi suurendame me poliitika ellurakendamise tõhusust. ja selles kontekstis tervitan ma eriti seda, et parlament on öelnud, et finantsteenused, digitaalteenused, energia ja transport on võtmetähtsusega majandussektoriteks. ja ühtlasi rõhutate te väga õigesti ka kahte väljakutset, nimelt tegeleda kõige haavatavamate tarbijatega ning liikuda jätkusuutlikuma tarbi, tarbimise suunas lugupeetud parlamendisaadikud, see raport näitab väga selgelt seda, et meie eesmärgiks on see, et tarbijakaitsepoliitika tooks kasu Euroopa Liidu äh, tarbijatele ja see on veelgi tähtsam praeguses olukorras, äh, mil paljud inimesed äh, elavad väga keerulises olukorras. see on üks võimalus näidata seda, et Euroopa Liidul on mõju Euroopa Liidu kodanike igapäevaelus tarbijakaitsepoliitika töötab nende huvides ja sellepärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses tuleb Euroopa Komisjon välja äh, raportiga Euroopa Parlamendile, mis räägib sellest, kuidas tarbijakaitsepoliitikat on ellu rakendatud. ma tahaksin veel lisaks öelda seda, et Euroopa Komisjon hindab tõesti väga parlamendi välja töötatud raportit, mis on oluline panus komisjoni töösse tarbijapoliitika osas, aitäh! suur aitäh nende lõpetussõnade eest ja enne, kui läheme edasi järgmise päevakorra äh, punkti juurde, annan teile teada, et ma olen saanud